Landsbergis ja nüüd tuleme äh, hääletusselgituste juurde. härra Bellini kõigepealt, palun. härra Rivellini, palun.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 mina loodan, et Berlusconi kuriteod paljastatakse õigussüsteemi poolt ning pressi ülbus lõpetatakse. meie püüame teha nii, et meediavabadus Itaalias kehtiks, resolutsioonid puudutavad ju kõiki meid selles majas olenemata sellest, kuidas me täna hääletasime. proua Blinkevitš-Jute, suur tänu, härra president, mina hääletasin sotsiaaldemokraatide ja teiste ühise muut-, resolutsiooni ettepaneku poolt, sellepärast et meediavabadus, arvamuste mitmekesisus neid tuleb tagada igas liikmesriigis. infovabadus on iga demokraatliku ühiskonna aluseks, inimõiguste põhiharta sätestab, et igal inimesel on õigus eneseväljendusele, sinna hulka kuulub ka vabadus arvamust avaldada ilma riigivõimude sekkumiseta ja seetõttu meie Euroopa Parlamendis peame toetama sõltumatut meediat ja ausat konkurentsi liikmesriikides. seetõttu tuleb ka tegelik pressivabadus tagada ning ametivõimud peavad olema valmis meediavabadust kaitsma. see on väga tähtis Euroopa Liidu põhiväärtuste ja vabaduste jaoks. suur tänu, suur tänu, proua Kikivitš-Jutte härra Vaigel, palun. Bien, tiene la palabra por un minuto el señor Bellet. üheks minutiks soovis sõna hoopis härra Bellet Rivellini. Bien, tiene la palabra por un minuto el señor. tegelikult nüüd saabus härra Rivellini, palun, teil on sõna üheks minutiks mis, see, mis tundus nagu maailma lõpp olevat, pöördus millekski täiesti tähtsusetuks. Barack Obamale anti Nobeli rahupreemia ja meie räägime ainult eh, meediavabaduse teoreetilisest läbikukkumisest, kõik need fotod, kus näidatakse Berlusconi trellide taga inimesed, kes solvavad teda, lehvitades punaseid lippe, kõik need pildid on häbiväärsed, need näitavad lihtsalt vihakampaania õhutamist vasakpoolsetele, muide pole kunagi tugev Euroopa meeldinud ja nüüd püütakse lihtsalt Itaaliat muust Euroopast ära lõigata. itaallastele on see lubamatu, Euroopat ei saa kasutada alibit selleks, et Itaaliat maha suruda, kõik, mis siin praegu lihtsalt proovitakse teha, on äh, tsenseerida demokraatlikke vabadusi. inimesed on täiesti kohkunud, kui nad näevad, kuidas vasakpoolsed toimivad Need, kes soovivad demokraatiat kaitsta, ei tohi viha, vihavaenu õhutada. Raamel Väi. meie soovime neid valelikele jõududele Ungaris saata signaali, nimelt äh, siin äh, mängib õiglus. kolm häält öö, äh, otsustasid selle, et öö, need diskrimineerivad jõud Itaalias ei saanud oma õiglast otsust arvestades sellega, et äh, siin on äh, tegu topeltstandarditega, äh, siis me peame seda hukka mõistma. eile Berlusconi teatas, et ta ei, ei ole rikkunud meedia, ei ole rikkunud meediakontsentratsiooniga demokraatlikke jõude meie delegatsioon ei nõustu selliste topeltstandardite püstitamisega siin parlamendis. suur tänu, proua Mare, ja nüüd üheks äh, minutiks proua Runšui. president, grazie ancora, anche l'Euroopa preso at-. ma tänan, härra president. Euroopa on näinud, et Itaaliaga seonduv on kohutav peataolek me peame rääkima siin kojas tõestisest probleemidest, mis vajavad lahendusi, aga vähemasti on nüüd Euroopa mm, langetanud otsuse, mille vastu isegi Di Pietro ei saa olla. kui härra Di Pietro siin kojas oli, siis ta üritas neid teemasid tõstatada, aga tal ei olnud tollal edu. me ei ole kogu selle temaatika pärast sugugi rõõmsad. Itaalia rahvas oli rõõmus, kui õnnestus Itaalia parlamendis viimastel valimistel kommunistid välja saada ja see arutelu pressivabaduse üle on lihtsalt üks katse, millega

aitäh! ma tänan proua Oviir, nüüd härra Cassini. härra president kõigepealt ma paluksin, et äh, minu hääletust äh, parandataks, ma soovisin olla erapooletu, et ma eksisin. ma liiga vara vajutasin äh, nupule, nii et selles ühes punktis ma tahtsin jääda erapooletuks nüüd, mis puudutab äh, seda initsiatiivi, mis on arutelu viinud nii kaugele, et nimetati ka äh, riigipead, äh, on häbiväärne. rünnakud peaministri vastu on, ei ole õiged seepärast me lükkasime tagasi ka äh, ALDE ja kuue vastavat ettepanekut, kuid me ei toetanud ka Rahvaparteid siin. sellepärast, et äh, tasakaalustamatus valitseb äh, mitte ainult Itaalias selles küsimuses, vaid ka teistes liikmesriikides. Udici, minu partei on selle vastu, mida siin täna otsustati suur tänu, härra Kassini äh, ja härra Finanza. Grazie, president. suur tänu, härra president. see arutelu näitas meile järgmist. vasakpoolsed on äh, kaugenemas oma äh, rahvast. siin ei ole tegu Itaalia vastaste manöövritega, vaid siin on tegu ühe poliitilise eliidi manöövriga. siin üritatakse mängida nii-öelda oma mängu. itaallased on mures, arvestades eh, meediavabadusega, siis igaüks, kes Itaaliat tunneb, eh, teab, et eh, meediaallikad Itaalias on vabad on väga vähe toimetusi, mis on selgelt äh, poliitiliselt äh, kallutatud. on ainult üks äh, ajakirjanike ühendus, kes ei ole seda mm, aktsepteerinud ja seetõttu nad on ka rünnanud peaministrit. ja nüüd nad on peitunud ähm, riikliku televisiooni taha kui itaallastel on mingisuguseid hirme, siis need on seotud äh, illegaalse sisserändega ja ja tööhõivega, kuid kindlasti ei ole see seotud äh, meediavabadusega, isegi kui vasakpoolsed näevad seda nii. suur tänu ja nüüd proua Eik. ma olen Stewart Milloniga ühel meelel ja ma jätkan nüüd öö, äh, oma emakeeles kui me tahame vaikima panna ühe isiku, me paneme vaikima äh, kogu mm, inimkonna, on äh, autor öelnud. Itaalia on üks näide sellest, et äh, inimõigusi tuleb kõikjal Euroopas austada. Itaalia ei ole üksi loomulikult me peame hea seisma selle eest, et eh, valitsused eh, tegelevad igas liikmesriigis nende asjadega korralikult ja tähtis on, et kõikjal oleks sõltumatu meedia ja sellepärast on väga kahetsusväärne, millised olid meie resolutsiooni hääletustulemused. ma tänan, proua Ekk nüüd härra Van Dalen. suur tänu, härra president. härra president, mind, äh, mul on väga suurt äh, äh, muljet avaldanud need poliitilised rünnakud, mis on suunatud Itaalia peaministri vastu, kuid siin peavad itaallased ise midagi ette võtma ja õnneks nad seda ka teevad näiteks on nad juba äh, võtnud ära äh, peaministrilt äh, puutumatuse ning kõik faktid näitavad, et kriitiline press Itaalias täiesti eksisteerib. seetõttu ma sooviksin itaallasi üles kutsuda ise jääda ärksaks. sest ei ole vajalik, et Brüsseli bürokraadid sekkuksid sellesse teemasse, meil ei ole vaja mitte rohkemat Euroopat, vaid Euroopat, mis keskendub just tuumikküsimustele, ainult sellisel juhul saab Euroopa rohkem usaldusväärsust. suur tänu ja nüüd äh, kolleeg Takula. puhemees. härra president, kõigepealt sooviksin öelda järgmist. meediavabadus on oluline, mina äh, toetasin seda vabadus tähendab aga ka vastutust. me peame jääma kriitiliseks, kuid meil on vaja ka äh, vastutustundlikku äh, meediavabadust. Euroopa ajalugu on näidanud, et äh, vabadus on oluline, me teame ka, milliste tulemusteni on viinud selle puudumine, kuid me ei tohiks vaadata ainult üksikuid liikmesriike. seetõttu me peame jääma ühe põhimõtte juurde, ükskõik, kas me oleme vasak- või parempoolses äh, poliitilises peres, kõik peavad mängureeglitest kinni pidama. ja seetõttu meediavabadus tuleb tagada, see on üks äh, meie põhivabadusi ja seda tuleb toetada ka tuge-, tulevastel aastatel kõikide vahenditega. suur tänu, härra Takula ja härra Elvis. suur tänu, härra president. Euroopa Liit väidab, et ta kaitseb demokraatia ja vabaduse põhimõtteid ja need on kõik tugevdatud Lissaboni lepinguga, aga ikka ja jälle ei näe me, milliseid rikkumisi ühes või teises liikmesriigis teostatakse ja ei näita näpuga nendele, kes ei suuda Euroopa Liidu alusväärtusi toetada. me ei taha lihtsalt paati kõigutada, aga täna on võimalus seis-, oma seisukohti näidata ja öelda, et Itaalia peaministri kontroll meedia üle on selge rikkumine probleeme on ka teistes liikmesriikides, aga Itaalias on olukord kõige halvem. tänu Briti konservatiividele ja UKIP-ile kaotasime me täna ühe häälega selle seisukoha esitamise. nüüd soovitakse, et sotsiaalset tööhõivepoliitikat tagasi tuua Inglismaale Euroopast, aga nad ei soovi põhivabadusi Euroopast toetada suur tänu härra David, Davisele ja härra Klaas, palun. suur tänu, härra president. mina olen rahul hääletustulemustega, sellepärast et täiesti vastuvõetamatu on see, et Euroopa e, Parlamenti kasutatakse ära mingisuguse poliitiku vastu korraldatud nõiajahis. Euroopa Parlamenti kasutatakse nagu mingit e, inkvisiitorit, suurt venda, aga tegemist oli praegu lihtsalt ühe liikmesriigi probleemidega. siin räägitakse ohust meediavabadusele, aga see on ainult kujuteldav oht. tegemist on lihtsalt inimestega, kes soovivad oma poliitilistest vastastest lahti saada, minu arvates aga eh, eh, meediavabadus on hoopis teine küsimus ja seda kaitstakse nii Belgias kui Itaalias. vähenan. suur tänu, härra president. meie parlamendile ei tee see au, et me arutame niisugust teemat, mis tegelikult mitte iial ei oleks pidanud siia üldse arutusele tulemas. see puudutab liikmesriikide siseasju ja mul on hea meel samas, et eh, minu Briti konser-, kolleegid Briti konservatiivid ei ole Berlusconiga samas poliitilises peres, aga ikkagi. me kuulsime siin vastaspoolelt, et Berlusconit eh, süüdistatakse immuunsuses kohtuprotsessidega eh, seoses, aga muide ka nende seas on selliseid inimesi, kes on äh, kümneid miljoneid kulutanud iseenda kampaaniateks ja on immuunsed kohtuliku käsitluse suhtes. ja muide, niisugused teemad peaksid ikka jääma riiklike demokraatlike mehhanismide lahendada, samuti ka Itaalia Vabariigis. oli see pean siis NZA eest tänan, härra, annan härra Kamal. ma tänan, härra president, ma arvan, kõik meie siin kojas oleme mures meediapluralismi pärast, me kõik tahame, et see oleks suurem kõikjal Euroopa Liidus, aga öö, mul on mure meediapluralismi pärast paljudes liikmesriikides, mul on mure eh, ka paljude riikide pärast väljaspool Euroopa Liitu, aga sotsialistid ei ole seda küsimust kunagi tõstatanud, näiteks Kuuba, Põhja-Korea, sotsialistid ei räägi meediapluralismist nendes kahes riigis. aga on üks väga tähtis põhimõte siin. Rolling Stones kunagi ütles, et alati ei saa seda, mida tahad ja kui alati ei saa seda, mida sa tahad, siis mida teha? siis tuleb usaldada demokraatlikke protsesse riigis, eh, et et eh, inimesed kukutavad selle valitsuse, keda nad ei toeta. ei saa pöörduda Euroopa Parlamendi poole ja eh, üritada, et demokraatlikud otsused seal kummatataks. Need on need põhimõtted, mida konservatiivid kalliks peavad ja meie fraktsioon etendas oma osa ja hääletas maha selle vastiku resolutsiooni. suur tänu, härra Kemal härra Silvestris, üks minut. härra president. meie koja hääletus on demokraatlikult ja selgelt näidanud, et me kõik teame, et Itaalias on meediavabadus tagatud. vasakpoolsete katsed täna olid lihtsalt üks püüe opositsiooni tekitada. meil on igasuguseid ajalehti, aga lihtsalt mõned ei tea, mida kirjutada. siin on kuid juba selle eest võideldud teeseldajad nagu Itaalias ei oleks meediavabadust, aga mina tahan öelda, Aquila rahvast aidati ja nemad ei saa öelda, et nende heaks pole midagi tehtud. Itaalia valitsus on maavärina tagajärgi likvideerinud. vaatamata kriisile on palju vähem töökohti kaotsi jäänud läinud ja Itaalias on muide ka e, panku, kes kaitsevad oma hoiustajaid. E, kõige, kõigest sellest on ka kirjutatud. miks sellest ei tohiks kirjutada siis, miks siis peab teesklema, et meediavabadust ei ole? nüüd püüavad mõned Itaalia opositsioonist siin tasa teha seda, mis nad Itaalias kaotasid, aga nad ei saa seda. otse vastupidi. nüüd härra Kelly üheks minutiks. suur tänu, härra president. mina olen väga rahul tänase resolutsiooni väljakukkumisega, sellepärast et tõesti Itaalia on Euroopa Liidu liikmesriik ja e, tuua e, eraldi Itaalia välja ühes resolutsiooni, see on minu meelest liigne, aga ikkagi tulevikus oleks vaja e, pressivabadust, meediavabaduse teemat arutada, individuaalsete ajakirjanike meed-, vabadusi arutada selleks, et et nende vabadused oleksid tagatud ja seda tuleb tagada üle kogu Euroopa, mitte ainult ühes riigis. tänane tulem oli väga hea eh, kogu Euroopale ja demokraatiale. suur tänu härra Kellile. ja nüüd viimane sõnavõtja, härra Patricello. suur tänu. me hääletasime siis siin parlamendis kuid siin üritati hakata arutama riiklikke teemasid. ja pärast kõiki neid kaebusi valitsuse vastu äh, ka äh, seoses äh, erinevate teiste teemadega, siis nüüd üritati instrumentaliseerida ka meediavabadust, äh, millel ei ole tegelikult tegelikkusega mitte midagi tegemist. siin üritati rünnata Berlusconi isikut. siin üritati alustada reklaamikampaaniat, mille ideoloogilisteks punktideks oli omaenda poliitilise programmi edasiviimine ja sellega tegelikult Euroopa äh, maine kahjustamine oli eesmärgiks. me peaksime keskenduma riiklikele probleemidele oma liikmesriikides. me ei tohiks siin oma poliitilisest kursist kõrvale kalduda ja ei tohiks jääda Äh, ja ei tohiks ennast lasta kaasa tõmmata poliitilistest äh, liikumistelt, äh, mille on ainult üks programmi punkt ja see on juhtiva poliitiku ründamine. suur tänu, daamid ja härrad, sellega on see päevakorrapunkt lõppenud ja istung on katkestatud kuni kella kolmeni